képviselőtársaim eh, folytatjuk az ülést és rá is térünk a. lugupeetud kolleegid jätkame nüüd istungiga ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde mis kuulut- eh, mis puudutab eh, boko harami rünnakuid ning laste massilist põgenemist nigeerias nende rünnakute tagajärjel esimesena saab sõna raportöör härra demesmaeker üheks minutiks palun lugupeetud president, suur tänu! daamid ja härrad!